przewodniczący! Uh, ladies and gentlemen, dear colleagues. daamid ja härrad, austatud kolleegid. daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid. alustame täiskogu istungiga ma avan